seksuaalsuse vastast eelnõu ja kõigepealt saab öö, äh, sõna kolleeg Cashman autorite nimel. suur tänu, president, ja ma palun äh, saadikutelt kannatlikkust, kui me suudame nüüd oma tähelepanu protseduurilist küsimust kõrvale minna, juhtida ja rääkida. praegu Uganda parlamendi on esitatud seaduseelnõu, mõned väidavad, kuidas see meid puudutab kodanuleping, äh, äh, inimõiguste rikkumine on, on sellised asjad, mis alati meile korda lähevad. sellised äh, äh, sätted äh, on inimõiguste vastased, iga inimene, keda võib nimetada homoseksuaaliks, satub vangistuse ohtu ja mõningatel juhtudel isegi surmanuhtluse ohvriks. igasugune äh, äh, lapsevanemad, kes ei teata ametivõimudele, et nende poeg või tütar on gei või lesbian, on ohustatud äh, vanglakaristusega ja ka teised inimesed, kes ei tee seda kahekümne nelja tunni jooksul. majaomanikud, kes üürivad välja korterit äh, kahtlustatavale homoseksuaalile, samuti äh, võidakse karistada seitsmeaastase vanglakaristuse. see võib samuti rikkuda kõikide nende mained, kes töötavad lesbide või homoseksuaalide arstid, kodanikuühiskonna aktivistid ja need, kes tegelevad seksuaaltervisega. see õõnestab ühiskonna jõupingutusi võidelda HIV ja AIDSi vastu. täna pärastlõunal paneme taga kõrvale oma eelarvamused ning kaitskem neid, kellel pole enam kaitsjaid. ja seetõttu ma igati tervitan äh, äh, De Guchi voliniku De Guchi avaldust äh, ja Prantsuse ning Rootsi valitsuste esindajate avaldusi ja ka president Obama avaldusi ja USA esindajate koja esimehe avaldusi ma kutsun teid üles pöörama selle küsimusele tõelist tähelepanu ja rääkima nende nimel Ugandas, äh, kelle häält praegu kuulda ei ole. aitäh kolleeg Cashmanile, järgmisena äh, äh, autorite nimel kolleeg Šaake. tänan presidenti ja tänan kolleege, kes on veel jäänud kohale. möödunud aasta septembris Uganda parlament äh, äh, esitati homoseksuaalse vastuse äh, eelnõu ja see nägi ette homoseksuaalide karistamise, mis võis päädida isegi surmanuhtlusega ja seda ei kohaldata mitte ainult väidetavatele kurjategijale, vaid ka nende suhtes, kes ei teata selle, nendest nõndanimetatud kuritegudest või toetavad äh, inimõiguslasi või selle valdkonna töötajaid. mina leian, et vaba seksuaalne sättumus kui inimõiguste vaba väljendus on sellega rikutud. tegemist ei ole mitte ainult euroopalike väärtustega, vaid äh, üleüldiste väärtustega, seega me oleme tagasi lükanud surmanuhtluse kui sellise ja me liidame liitume rahvusvaheliste ringkondadega, kes on väga mures selle pärast ja on sunnitud lõpetama oma tegevuse ning töö Ugandas. me eh, ühineme president Obamaga ja rahvusvahelise ringkonna esindajatega, kes kutsuvad üles tagasi lükkama see seaduseelnõu ning läbi vaatama kõik seadused, mis kriminaliseerivad homoseksuaalsuse Ugandas. tänan aitäh, järgmisena saab äh, samuti autorite nimel sõna kolleeg Tänu. president, Uganda on kristlik riik, kus traditsioonilised väärtused on tugevad. homoseksuaalne äh,, homoseksuaalsus on ebaseadus Ugandas, nii nagu paljudes teistes Aafrika riikides. loomulikult me peaksime olema tundlikumad, kui me surume teistele peale oma liberaalseid väärtusi, sest selline tegevus võib teinekord vastu töötada, kuid me ei tohiks karta äh, välja öelda oma arvamust selle äh, seaduseelnõu vastu, sest see on ebaproportsionaalne seaduseelnõu. see on tõsiselt kahjulik mitte ainult Uganda homoseksuaalidele, vaid samuti rikub Uganda mainet maailmas ja muudab Uganda paariariigiks Uganda on teinud viimase kahekümne aasta jooksul väga eh, suuri sammusid ja mõningad peavad Ugandat ka Aafrika arengumudeliks. ja miks Uganda parlamendi saadikud eh, on otsustanud nüüd oma hea maine kõrvale heita eh, ning minna seda teed nagu nende jõhker naaber Iraan, kus väga sageli karistatakse homoseksuaale me kutsume üles neid, tagasi lükkame selline seaduseannu ja kutsume üles Uganda presidenti pea seadma oma veto sellele. järgmisena samuti autorite nimel kolleeg Lunatšek, kaks minutit. aitäh, härra president. juba mõned eelkõnelejatest äh, nimetasid siin Uganda parlamendis oleva seaduse detaile ma jutustan teile lühikese loo. neli-viis aastat tagasi olin ma ise, käisin ma ise Kampalas ja äh, ma kohtusin lesbide, homoseksuaalsetega, transseksuaalsetega eh, ühes Kampala pitsarestoranis, kuna omanik lubas seda ja sel õhtul ütles üks minister, et tulevikus hakkavad eh, toimuma reidid nendes koht-, sellistes kohtades, kus eh, homoseksuaalid ja transseksuaalid kohtuvad. mul oli natuke hirm e-, e-, e-, sellel õhtul, nagu ka Uganda homoseksuaalidel. Õnneks ei juhtunud sel õhtul midagi, aga tegemist oli algava homofoobia algusega Ugandas ja nüüd see seadus see eelnõu, et homoseksuaalsust mitte üksnes ei karistata nagu praegugi, vaid et selle eest saab nõuda no,, saab mõista surmanuhtluse. lugupeetud daamid ja härrad, väga paljud Aafrika riigipead, nagu ka härra Museveni, on oma riikide jaoks väga palju ära teinud, aga nüüd öelda, et homoseksuaalsus on ebaaafrikalik, see on lihtsalt vale Äh, homoseksuaalsust on olnud äh, kõigil aegadel, iga, kõigis kultuurides ja kõigil mandritel ja seda, see jätkub, ükskõik milliseid seadusi vastu võetakse. ma olen, mul on hea meel, et meil on õnnestunud äh, praktiliselt kõiki fraktsioone panna seda resolutsiooni toetama, sest et oluline on väljendada see, meie põhimõtteid ja tuge-, toetada homoseksuaale ja transseksuaale Ugandas Euroopa Liidul on meil kohustus ka äh, tegeleda inimõiguste küsimustega kogu maailmas ja meenutada ugandalastele seda, et äh, Cotonou leping äh, kaitseb ini, kõigi inimõigusti ja et neid inimõigusi tuleb kaitsta. ma loodan, et resolutsioon sellisel kujul, nagu ta praegu on, võetakse tervikuna vastu, sest et oluline on ka see, et organisatsioonid, kes eh, kaitsevad eh, homoseksuaalide, transseksuaalide õigusi, kaitstaks ka Ugandas ja et see, et ka Euroopa Liit seda teeks, aitäh! aitäh kolleeg Lunatšekile ja järgmisena saab samuti autorite nimel sõna kolleeg, kolleeg Strihler. Äh, aitäh, härra president, lugupeetud volinik, armsad kolleegid! Äh, Äh, see, et Euroopa Parlament selle mm, homoseksuaalide vastase seaduse andlusega tegeleb, Ehm, on väga oluline, sellepärast seda seadust ei tohi mitte mingil juhul vastu võtta. juba praegu on homoseksuaalsus kuritegu. juba aastaid äh, vabaühendused äh, on löönud häirekella selle teema pärast ja kui see seadus vastu võetakse, siis äh, halvendab see olukorda veelgi. homoseksuaale on võimalik eluks ajaks vaim-, vangi mõista, kui nad, või kui nad on aidsi haigestunud, siis on neid võimalik ka surma mõista see äh, seadus on eriti oluline, äh, eriti, eripärane sellepärast, et äh, ta sunnib inimesi homoseksuaale välja andma kahekümne nelja tunni jooksul, kuid see seaduseelnõuga ohustab vabaühenduste, rahvusvaheliste inimõiguste kaitseorganisatsioonide, teiste organisatsioonide tööd. seda president katkestab president üritab katkestada. president, ma palun, et te jätkaksite aeglasemalt. Kampalas äh, esitatud äh, seaduseelnõud, äh, eelnõu mõisteti hukka e-, e-, e-, erinevate osapoolte poolt Prantsusmaa ja USA mõistis selle hukka, nagu ka volinik de Gucht Äh, Uganda peab äh, pidama kinni äh, rahvusvahelistest lepingutest tulenevatest kohutustest. Euroopa Liit peab läbi vaatama oma lepingud Ugandaga, kui see olukord jätkub, aitäh. proua kolleeg, teil oli veel kaksteist sekundit aega, te oleks saanud äh, Äh, ka aeglasemalt äh, lugeda, äh, siis oleksid kolleegid saanud parema tõlke ja need kolleegid, kes kavatsevad oma kõned maha lugeda, võiksid anda oma kõne teksti enne tõlkidele, siis oleks tõlge parem. järgmisena saab sõna kolleeg Kaczmarek Euroopa Rahvapartei inimene. president, daamid ja härrad, Äh, me ei peakski võib-olla selle küsimusega tegelema, sellepärast et äh, homoseksuaalide õiguste kaitse on põhjust, põhjendamatu inimõiguste laienemine, aga tegelikult see siiski nii ei ole. inimõiguste deklaratsioon ütleb, et siia sisse käivad kõigi inimõigused ja mitte kedagi ei saa kõrvale jätta äh, seksuaalse sättumuse tõttu diskrimineerimise keelamine on tunnustatud põhimõte on täiesti selge, et selline diskrimineerimine on inimõiguste rikkumine nii Ugandas kui ka mitmetes teistes Aafrika riikides. inimesed kannatavad selle läbi võib, võidakse öelda, et me oleme neokolonialistlikud, me püüame sekkuda Aafrika riikide siseasjadesse, aga me räägime ju universaalsetest õigustest me hindame Uganda suveräänsust ja ka teiste riikide suveräänsust, aga me ei tohiks ignoreerida sellise olukorra, sellist olukorda, mis Ugandas on tekkinud, aitäh! aitäh, järgmisena saab Sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni nimel sõna ära härra Arif. härra president, armsad kolleegid, mul on hea meel, et me täna saame äh, rääkida homoseksuaalide vastasest seaduseelnõust, mis kahekümne viiendal septembril esitati Uganda parlamendile järjest rohkem äh, äh, seatakse küsimärgi alla inimõigusi ja sellepärast me peame väga äh, me peame hukka mõistma selle äh, seaduseelnõu ja me äh, kutsume üles Ugandat vaatama läbi oma seadusandlus, et äh, homoseksuaalsus ei oleks kriminalis-, kriminaliseeritud. vabaühendused on astunud välja selle seaduseelnõu vastu, see häiriks ka AIDSi vastast võitlust ja ka mm, president Obama ja teised on hukka mõistnud selle seaduse, see sea-, kui see seadus vastu võetakse, siis me peame läbi vaatama oma suhted Ugandaga. tegemist ei ole mitte üksnes rahvusvahelise õiguse rikkumisega, vaid äh, Cotonou lepingu põhimõtete rikkumisega. me ei saa äh, jätkata Euroopa Liidu abi Ugandale niimoodi. igalühel peab olema vabadus määrata ise oma seksuaalset orientatsiooni ja seda põhimõtet ei tohi küsimärgi alla seada. aitäh, härra kolleeg järgmisena saab Roheliste fraktsiooni nimel kaheks minutiks sõna härra Romeva Iruedeta. Äh, president, me räägime siin äh, väga tõsisest asjast. Äh, inimõigused Ugandas on teema, millele me peame tähelepanu pöörama ja jällegi oleme me silmitsi uue homofoobia lainega me peame kaitsma igasuguseid vähemusi diskrimineerimise eest. Uganda äh, saadiku äh, ettepanek selline seadus vastu võtta pälvib meiepoolset poliitilist reaktsiooni. Äh, homoseksuaale võidakse karistada Ugandas nüüd vanglakaristusega või isegi surmanuhtlusega ja ka heteroseksuaale võidakse panna vangi kuni kolmeks aastaks, kui nad kahekümne nelja tunni jooksul ei teavita võime nendest inimestest, kes nad tea-, keda nad teavad olema homoseksuaalsed. sisuliselt tähendab see seda, et ükskõik, kes meist võib eh, selle seaduse ohvriks sattuda, me peame meelde tuletama kõigile, et seksuaalne sättuvus kuulub eh, inimese eraelu puutumatuse hulka ning me peame edendama äh, igas-, võitlust igasuguse diskrimineerimise vastu. Äh, rahvusvahelised doonorid on, äh, lõpetavad oma tegevuse, kui see seadus Ugandas vastu võetakse. mina olen igasuguste surmanuhtluse taastamise katsete vastu ja kui Uganda valitsus meie nõudmisi kuulda ei võta, siis peame nõudma, et nõukogu ja komisjon vaataksid läbi meie suhted Ugandaga. ja ma soovitaks, tahaksin Uganda valitsusele meelde tuletada, millised on nende kohustused vastavalt Cotonou lepingule ja ka rahvusvahelistele lepingutele, aitäh! aitäh, järgmisena saab sõna proua kolleeg Koomes üheks minutiks. Euroopa peab sekkuma Äh, kõigi nende vahenditega, mis meie käsutuses on, lähtudes kõigepealt Cotonou lepingult. me peame nõudma koheselt sellise algatuse peatamist. me peame katkestama igasuguse majandusliku koostöö Ugandaga. kui me kuulsime selle seaduse sisust, me kuulsime, milline on homoseksuaalide saatus Ugandas, see oli kohutav, ma toon teile mõne näite homofoobia on veel sügavalt juurdunud väga paljudes kultuurides. on äärmiselt šokeeriv, et Ameerika kristlikud parempoolsed isegi rahastavad selliseid algatusi äh, Aafrikas. Euroopa peab tegema kõik selleks, et neutraliseerida ning võidelda selliste obskurantistlike ning kahjulike mõjudega, mida sellised sallimatuse jüngrid levitavad, aitäh! aitäh, järgmisena saab sõna kolleeg Janes Barnueva Garcia üheks minutiks. Eh president, mul on väga hea meel et me siin kojas oleme ühel meelel, vaatamata sellele, millisesse erakonda me kuulume. me räägime eh, Uganda homoseksuaalide vastu suunatud seaduseelnõust tõepoolest Euroopa Parlament on selles küsimuses ühtne ning ma palusin sõna sellepärast, et ma soovisin korrata seda, mida juba minu kolleegid ütlesid Äh, ma toetan Michael Cashmanit ja ka kõiki teisi, teiste fraktsioonide esindajaid, sellepärast et võitlus sallimatuse ja diskrimineerimisega, äh, konkreetsemalt võitlus homofoobia ja surmanuhtluse vastu tähendab seda, et me peame olema kindlad, et me peame nõudma, et komisjon ja nõukogu oleksid sama vankumatud kui meie, senikaua, kuni see ebaõiglane seadus äh, ei ole prügikasti visatud sellepärast et selline seadus viib Uganda tagasi kolonialismi aja, ajastusse. aitäh, nüüd on vaba mikrofoni aeg ja ma annan kõigepealt sõna kolleeg Priidosele. suur tänu, president. ka mina tahaksin öelda, et, et äh, äh ma olen väga pahane selle seaduseelnõu peale, mis kriminaliseerib seksuaalset sättumust ja kriminaliseerib ka seda, kui isikud ei esita teavet äh, teatud seksuaalse sättumusega inimeste kohta. ma tahaksin samuti rõhutada, et meie arutelu toimub kontekstis, äh, meil on käsil Cotonou lepingu teine läbivaatamine ja Uganda on selle lepinguga liitunud. nimetatud leping näeb ette inimõiguste austamist. käesoleval nädalal TV komisjonis me kuulsime proua Jolie raportit Cotonou lepingu teemal ja täna toimub arutelu ja isegi kui see oleks varem toimunud, loob sellise konteksti, eh, mille raames me saame ainult eh, hukka mõista seda, mis toimub Ugandas aitäh ja järgmisena ja viimasena saab sõna kolleeg Haudala. puhemees, haluaisin vielä lisada tähän sen, että ensi toukokuussa Ugandas. president, ma tahaksin öelda järgmist. järgmise aasta mais Ugandas, Kampalas toimub konverents, eh, mille käigus vaadatakse üle Rooma statuut eh, selleks, et läbi vaadata rahvusvahelise kriminaalkohtu statuut ja nüüd Ugandal avaneb võimalus ka oma seadused läbi vaadata, et need kooskõlla viia diskrimineerimise vastase seadusega. aitäh ja komisjoni nimel saab sõna volinik Sametski. president, president, lugupeetud saadikud, komisjon tunneb sügavat muret homoseksuaalse vastase seaduseelnõu pärast, mis hiljuti Uganda parlamendile esitati. seaduseelnõu, kui see vastu võetakse, tõstatab tõsiseid inimõiguste alaseid küsimusi, mis on tähtsad ka komisjoni jaoks. komisjon leiab, et homoseksuaalsuse kriminaliseerimine, nii nagu seaduseelnõu seda ette näeb, on ÜRO inimõiguste konventsiooni vastu Uganda on aga ratifitseerinud selle konventsiooni ja seetõttu Ugandal lasub õiguslik kohustus äh, sellest konventsioonist kinni pidada ja mitte diskrimineerida. Äh, siseriiklik õigus peab olema kooskõlas rahvusvahelise õigusega. ja see seaduseelnõu on vastuolus ka Euroopa Liidu poolt toetatud ÜRO deklaratsioonile kaheksateistkümnendast detsembrist kaks tuhat kaheksa, milles räägitakse homoseksuaalsuse dekriminaliseerimises. volinik de Hucht isiklikult tõstatas selle küsimuse oma kirjas president Mussavanile eelmise aasta novembrist, rõhutades, et inimõiguste austamine on kõige tähtsam komisjoni jaoks ja ka Europarlamendi jaoks. ta avaldas aga veendumust, et presidendi juhendamisele selline tagurlik seaduseelnõu ei lähe läbi. Äh, eesistuja ja Ugandas asuvate esinduste eh, juhid samuti tõstatasid neid küsimusi kohtumistel eh, Uganda peaministri ja justiitsministriga artikkel kaheksa kohtumiste raames ja Uganda inimõiguste komisjonis. Eh, viimases demarsis kolmandast detsembrist USA ees, vabandust, Euroopa Liidu eesistuja ja kohalik troika saatsid kirja peaministrile, milles avaldati jälle tõsist muret ja rõhutati vajadust toetada põhivabadusi ning meenutati Ugandale tema rahvusvahelisi kohustusi. minister, meenutades traditsioonilisi väärtusi ja kultuuritraditsiooni, ütles, et on aeg muutuda ja mõistis hukka äh, korraldatud kampaaniad vaeste inimeste äh, kaasamiseks homoseksuaalsete ja äh, nende homoseksuaalide teatamisest Äh, parlamendile ja valitsuskabinetile, et nad saaksid teadlikud otsused, et komisjon loodab, et äh, Euroopa Liidu Uganda partnerluse vaimus ja koos selle demarssiga ning teiste demarssidega äh, lükatakse tagasi nimetatud seaduseelnõu selleks, et see oleks kooskõlas mittediskrimineerimise rahvusvaheliste põhimõtetega aitäh härra volinik Sarmetskile, arutelu on lõppenud ja hääletus toimub äh, pärast arutelusid, vastavalt päevakorrale toimub nüüd äh, seitsme Aserbaidžaani ja sõnavabadust, Aserbaidžaani sõnavabadust käsitleva resolutsiooni eelnõu arutelu. ma annan nüüd kõigepealt sõna härra Proveerale autorite nimel. Grazie Presidente